dichiarazione di voto sulle conclusioni del Consiglio europeo. hästi, nüüd äh, hääletusselgitused. Äh, kõigepealt härra Hannon, palun, ülemkogu lõppjäreldused. Chiedo ai colleghi di defluire dall'aula con äh, velocità. kolleegid, kes te lahkute täiskogu saalist, palun tehke seda kiiresti ja ma annan härra Hannonile sõna suur tänu, president. sageli olen ma tundnud, et meie koda on reaalsusest kaugenenud, aga rea-, kui vaadata reaktsioone reitingute alandamisele, siis tundub, et äh, reaalsuse tunnetuse puudumine on muutunud kliiniliseks neuroosiks. see ei puuduta ainult Eurotsooni riike, vaid ka fonde, mis peaks võla kinni maksma nüüd aga reaktsiooniks otsustati kõrvad kinni pigistada ning mitte kuulata, mida reitinguagentuurid ütlevad, siis tundub, et pro-, probleemi ei ole. härra Brock äh, intervjuus ütles, et tegemist on lihtsalt anglosakside äh, vandenõuga euro vastu. ning äh, anglosaksid pidada siis soovida, soovima eurot hävitada. sõbrad, meil on vaja lahendada alusprobleem, me ei saa ju ilma muuta äh, ilma teate muutmise läbi. aitäh, härra Hännel. härra Fox uh, härra president mis puudutab eelmise kuu ülemkogu järeldusi siis tahaksin ära märkida et meie siin kojas lollitame ennast, kui me arvame, et me oleme Euroopa ainuke demokraatlik hääl. me räägime siin palju ühenduse meetodist, aga me peame tegelikult mõistma, et see valitsustevaheline leping sai kahekümne kuue demokraatliku valitsuse allkirjad, kes vastutavad oma rahva ees. minu valitsus otsustas mitte osaleda meie arvates ei ole see hea ei Ühendkuningriigile kui euroalale, aga me soovime euroalale head oma probleemide lahendamisel. tuleb tunnistada, et meie resolutsioonis äh, viide finantstehingu maksudele on täiesti ebakohane me ei leia selle, sellega probleemidele lahendusi, me peame muutma Euroopa konkurentsivõimelisemaks, mitte kehtestama uusi makse, mis tegelikult pärsivad majanduskasvu Euroopa Liidus. suur tänu, president! aitäh! proua Skolanska-Kobinska. proua Kolarska-Bobinska, kas te olete siin kohal? tundub, et ei vabandust, proua Kolarska. tänan, soovin anda omapoolse hääletusselgituse. paar aastat tagasi me rääkisime siin Lissaboni lepingust ja siis toimusid rahvahääletused, aga nüüd me ei tööta mitte üle või ei muuda Lissaboni lepingut, vaid äh, Prantsusmaa ja Saksamaa on astunud siin sammu tagasi. Euroopa Liit tervikuna on liikunud arengus paar aastat tagasi. me peaksime tugevdama institutsioone ja ühenduse meetodit ja tugevdama koostööd, aga selle asemel õõnestatakse Lissaboni lepingut ja me peame sellele vastu astuma. suur tänu, järgmisena proua Swinburne. mina hääletasin valitsustevahelise lepingu resolutsiooni vastu, aga ma ei hääleta selle lepingu sisu vastu, vaid selle vastu, et meie parlament üldse mingisugusele seisukohale selle dokumendi suhtes asub. see ei ole Euroopa Liidu alusleping ja seetõttu ei tuleks seda siin ka nii kohelda. euroala kriis jätkub ja tundub, et suurem osa ette pakutud lahendustest sisaldavad keerukaid õigusakte ja veel keerukamaid finantsstruktuure ning need ei ole turge rahustanud. valitsustevaheline leping oleks võib-olla lihtsam turgudele mõista, aga suurem osa eh, selle lepingu aspekte on juba kuus pakis sees, seetõttu ei ole mingisugust põhjust, miks parlament peaks selle lepingu üle, peale üldse aega raiskama valitsustevahelise lepingu puhul tuleb ära mainida seda, et liikmesriigid juba teiseste õigusaktide tõttu peavad selliseid kohustusi nii või naa täitma. miks me siis peame oma aega raiskama, kui meie äh, teeme sellist tühja tööd, siis miks peaksid investorid meid usaldama, suur tänu. proua Jäädenmägi, palun. arvoisa puhemees. austatud president ma kardan, et Euroopa Liit loob siin jälle reegleid, millest keegi ei plaanigi kinni pidada, siin on tegemist äh, samalaadse reegliga kui äh, meie algne eesmärk, et äh, Euroopa Liit peaks saama maailma konkurentsivõimelisemaks piirkonnaks ja ma olen arvamusel, et seal paika pandud arvulisi eesmärke liikmesriigid ei saavuta. me oleksime paika pidanud kõigepealt panema programmi, kuidas eesmärkideni jõuda ja siis oleks äh, pidanud tähelepanu pöörama majanduskasvu ja tööhõive tugevdamisele. Euroopa Liit ei ole pööranud tähelepanu sellele, kuidas kaotada ära maksuparadiisid ja kuidas äh, page-, paremini koguda makse liikmesriikides, meil oleks vaja selliseid praktilisi meetmeid suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Pietikäinen. austatud president, ma olen arvamusel, et parlamendi seisukoht selles küsimuses on väga oluline, sellepärast et üks Euroopa Liidu põhilisi äh, eesmärk äh, on luua seadusandlust äh, ja rakendada seda avatud äh, õigusloome ja demokraatlikus protsessis ja kui nüüd poliitilistel põhjustel on jõutud nii kaugele, et liikmesriigid siin on tulnud välja omad ettepanekutega, siis meil on vaja eelkõige keskenduda äh, heale seadusandlusele, meil on kuus pakett, äh, meil on ähm, defitsiiti puudutav seadusandlus ja meil tuleb äh, pöörata tähelepanu sellele, mis suunas liiguvad liikmesriigid, tänan. suur tänu ja nüüd äh, järgmisena proua Zaborska, palun. tänan, president. ma ei hääletanud selle resolutsiooni poolt. ma ei ole nõus sellega, et meie parlament võtab liikmesriikidelt õiguse omavahel võrdsete partneritena läbi rääkida, käsitledes pakilisi majandusküsimusi. kui me tahame kriisist edukalt üle saada, siis meil tuleb saada tagasi finantsturgude usaldus. nüüd otsitakse uusi lahendusviise äh, selleks, äh, kuidas Euroopa Liidu projekte tõhustada ja see ebatõhusus on meid just eelnevalt kriisi viinud ja uute võlgade võtmine oleks loomulikult teeks põrgusse. see puudutab ka finantstehingumaksu. suur tänu, proua Zaborska. nüüd äh, edasi Florence'i raport ja ma annan sõna härra Hannonile üheks minutiks. You, been... suur tänu, härra president. mind hämmastas paljude sõnavõttude toon pärast äh, viimast tippkohtumist, kus britid äh, väidavad, et nad soovivad üksinda edasi tegutseda see oli, toon oli suhteliselt halvustav, minu arvates aga on selline samm hea alus läbirääkimisteks, kui me uue rahandusliiduga ei ühine, siis meie arvates ei peaks olema see edasise integratsiooni foorum. me eh, see finantsühendus tähendaks ka, tooks kaasa ka edasise poliitilise integratsiooni ja seega, sellega britid liituda ei saa. seda asja äh, mei-, meie to-, soovime aga Euroopa Liitu, mis tegelikult äh, tähendaks ainult vabakaubandustsooni, kus valitsused teevad omavahel koostööd, kõik võidaksid Ehm, britid suudaksid sellega ühineda ning ma arvan, et kõik oleks sellega rahul. suur tänu, härra Hännon. järgmisena hääletame. härra president, mina hääletasin Florence'i raporti poolt. viimase kahekümne aasta jooksul või võib täheleda, täheldada seda, et järjest rohkem on meie kodanikel kodutehnikat, tehnoloogia areneb kiiresti edasi, tulemaks vastu uut, uue tehnoloogia nõudlusele tulemus on aga see, et äh, seadmed aeguvad võrdlemisi kiiresti. see raport toonitab ka seda, et järjest vähem selliseid seadmeid äh, töödeldakse ümber vastavalt reeglitele. parlament peaks toetama kahe, kakskümmend kakskümmend eesmärki, et ku-, saavutataks kuuskümmend viis protsenti, vaheeesmärk on nelikümmend viis protsenti. ma tervitan eriti seda, et jaemüügi äh, jaemüüjad peaksid looma sellised äh, kollektsioonipunktid näiteks mobiiltelefonidele. Ehm, tuleb ka tunnistada, et elektroonikaromude mittereeglitepärane ümbertöötlemine äh, ei tunne riigipiire, selliste reeglite austamine tuleb kasuks meile kõigile. suur tänu, härra Tänak, järgmisena proua Pietikäinen. arvoisa puhemees. austatud president ma toetan tugevalt seda seadusandlust, nii et me praktilisi meetmeid astudes saaksime jõuda nende eetme, eesmärkideni, mis on Komisjonil ja Euroopa Liidul. me soovime tõsta tõhusust ja tugevdada oma toonaine strateegiat. meil on väga palju puudu äh, toorainetest, eriti just äh, väärismetallidest ja muudest globaalsetest äh, ressurssidest. meil on vaja neid äh, tooraineid, et äh, toota mitmesuguseid äh, elektroonikatooteid, tänan. tänan ja järgmisena saab sõna proua Helena Pasescu, palun. aitäh mina hääletasin selle raporti poolt, sellepärast et ma leian, et need muudatusettepanekud, need muudatused, mida direktiivi tehakse, on kasulikud, ma pean siin silmas näiteks selgitust, mis puudutab äh, nende äh, vanade elektroonikaseadmete kogumist ja nende kategooriaid. veel üks oluline aspekt äh, on keskendumine strateegilistele toorainetele ning taaskasutuse ja ümbertöötlemise eh, soodustamine. Eh, need meetmed on samuti olulised selleks, et eh, ka jäätmekäitluskavad oleksid edukad. ma kutsun komisjoni üles äh, edendama heade kogemuste vahetamist selles valdkonnas, võib-olla võiks luua veebilehekülje, kus oleks äh, info äh, nende romude kogumise ja ümbertöötamise kohta. kahe tuhande seits-, kahe tuhande seitsmendal aastal me käivitasime programmi nende romude kogumiseks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 ringluses, me peame tagama parema jäätmekäitluse. kaheksakümmend viis protsenti jõuab jäätmekäitlusesse, aga ainult kolmkümmend protsenti nendest romudest Neid käideldakse õigesti. praegu on äh, meil olemas küll kehtiv direktiiv, aga liikmesriigid ei tõlgenda seda ühtselt. oluline on äh, siinkohal, et äh, elektroonikaromusid äh, kogutaks kokku selektiivselt. sellest loomulikult tekivad kulud ja need kulud tuleb sisendada hinda ja nüüd saab sõna proua Swinburne. see raport, mis puudutab elektroonikaromusid, on leidnud õige tasakaalu selle vahel, mida tuleb otsustada Euroopa Liidu tasandil ja mida liikmesriigid peavad ise otsustama. Walesi jaoks on kõige olulisem see, kuidas neid kogumise eesmärke arvestatakse. Need Äh, eesmärgid peavad olema täidetud aastast kaks tuhat kolmteist ja siis seatakse vahe-eesmärk ja siis kahe tuhande kahekümnendast aastast veel uus eesmärk. nii et, et äh, mõned liikmesriigid nagu minu liik-, äh, liikmesriik saavad valida ka ambitsioonikama kaheksakümne viie protsendise eesmärgi. me loodame, et komisjon aitab neid liikmesriike, kellel on raske nende eesmärkide täitmisega väga oluline on suurendada äh, äh, elektroonikaromude äh, ümbertöötamist, aga väga oluline on, et me ei anna, oleks liialt ettekirjutavad, võimaldaksime liikmesriikidele paindlikkust, panna paika neile sobivad eesmärgid liikmesriigid peavad saavutama tulemuse ja näitama, et nad seda suudavad, aitäh, aitäh. ja nüüd saab sõna härra Kelly aitäh, president, kõigepealt tahaksin ma äh, õnnitleda Karl-Hans Florensit hästi tehtud töö eest. mulle, ma tõesti arvan, et ta on teinud äh, väga äh, head tööd ning seda on tunnistanud kõik, kes siin täna sõna võtsid tegemist on väga olulise valdkonnaga, üha rohkem äh, elektroonikatooteid turustatakse ja sellest tuleb hoolitseda ka, et nad turu, äh, kui nad oma kasutuse ja lõppu jõuavad, et äh, neid ei viiaks näiteks lihtsalt kolmandatesse riikidesse, meil on vaja ettepanekuid, mis olukorda parandava, meil on vaja tooraineid, meil on vaja parandada oma kodanike elukeskkonda, tegemist on olukorraga, kust kõik saavad võita. aitäh ja nüüd sa annan sõna härra Tänokile ja tegemist on nüüd juba Krista Klaasi raportiga. president, mina hääletasin Klaasi raporti poolt, mis puudutab biotsiidide turule to-, to-, toomist ma arvan, et see pakett on sea-, tasakaalustatud, biotsiidide direktiiv loodetavasti tühistatakse ning pea, tähelepanu pööratakse ikka olulistele eesmärkidele ning äh, pööratakse tähelepanu sellele menetlusele ka, millega hiidate, mille läbi hinnatakse kemikaalide aktiivde, aktiivseid koostisosasid. Äh, äh, ma usun, et need märgistamisnõuded, mis kompromisspaketiga on äh, sisse toodud ning andmekaitsereeglite lihtsustamine on positiivsed sammud ning kohustuslikud andmete jagamise mehhanismid on samuti olulised. Äh, niimoodi me väldime äh, näiteks loomkatsete dublitseeri-, kordamist. mulle tundub, et see raport muudab reeglid palju selgemini arusaadavaks ja kergemini kohaldatavaks, aitäh. ja nüüd annan sõna proua Passeskule. aitäh, president, mina hääletasin selle raporti poolt, sellepärast et biotsiidid on tooted, mida kasutatakse väga paljus, aga toiduainete tööstuses, kosmeetikatööstuses, tekstiilitööstused seega tuleb väga rangelt reguleerida selliste toodete kasutamist, meil on vaja heaks kiidetud menetlusi ja lubasid, samaks, äh, samas peame me säilitama ka äh, kõrge rahvatervishoiu kaitsetaseme. ma usun, et äh, tsentraliseeritud lubade süsteem Äh, on hea ning lisaks need meetmed, äh, mis puudutavad äh, nende toodete märgistamist, on samuti väga hea mõte, sellepärast et need annavad paremini infot ja võimaldavad tarbijaid paremini kaitsta. ja samuti Ähm, äh, ta on väga, väga hea, et on pööratud tähelepanu nende biotsiidide tagajärgedele, sest siiani mingeid selgeid definitsioone ei ole olnud, nii et, et väga hea, et me selles valdkonnas edasi liigume, aitäh. ja nüüd saab sõna härra Jaar. tänan, president. Euroopa Parlament ja liikmesriigid on äh, kokku kokku leppinud biotsiidide määruse ülevaatamises. mul on äh, väga hea meel et on uus turule laskmissüsteem ja Euroopa Liidu välised tootjad peavad samuti loa taotlema, see tähendab seda, et äh, tagatud peavad olema kõrged Euroopa standardid, äh, kui biotsiide Euroopas müüakse. põllumajanduse seisukohast on väga oluline, et biotsiidid oleksid kättesaadavad, et meie talunikud saaksid neid kasutada. me saavutasime hea kompromissi biotsiidide jätkusuutliku kasutuse ja riskide vähendamise vahel, nii et äh, sel teemal oleme me õigel teel, aga töö kindlasti jätkub, äh, nii et me ei rääkinud sellest teemast nüüd viimast korda. aitäh, härra Jaar ja nüüd saab sõna proua Swinburne. olemasolevate biotsiidide kasutamine ja äh, alternatiivide puudumine muudab need tooted väga oluliseks nii tööstusele kui ka majapidamistele Äh, me peame äh, kaitsma inimeste ja loomade tervist, me peame kaitsma keskkonda, väga oluline on, et nende aktiivsete toimeainete hindamise protsess ja toodete äh, hindamise protsess toimub vastavalt standarditele, mis tagavad kõige kõrgema kaitsetaseme. tulles nüüd tagasi tööstuse rolli juurde, siis mul on väga hea meel, et regulaarselt hakatakse biotsiide läbi vaatama ning toodete, antakse luba kümneks aastaks väga oluline on, et pööratakse tähelepanu kartsinogeenidele toodetes, et tooteid kasutatakse kontrollitult, sellepärast et tegemist on nende toodetega näiteks, mida põllumehed minu kodukohas väga laialt, laialdaselt kasutavad reguleerimine on parem kui täielik ärakeelamine, mulle samuti meeldib vastastikune tunnustamine, mis tagab biotsiidide ühisturu kogu Euroopa Liidus. Thank you, Mrs suur tänu, proua Swinburne. nüüd äh, edasi kolleeg Bovee raporti, annan sõna härra Tänakile. härra president, ma hääletasin Bovee raporti poolt teemal põllumajanduslikes sisendite tarneahel, arvestades seda, et põllumajandus on töö ja masinate mahukas tööstusharu, siis talunikel on tihtipeale keeruline kasumit teenida ja see raport täiesti tunnustab seda asjaolu. samuti pööratakse siin tähelepanu sellele, et Euroopa Liidu poolne seadusandlus mõnikord vähendab äh, talu konkurentsivõimet. siin pakutakse välja, et rohestamise meetmed esimeses sambas oleks vabatahtlikud. ÜPP ülevaatamise raames on komisjon pakkunud välja meetmeid, mis võivad kaasa tuua põllumajandustööstusele lisakoormat praegusel ajahetkel, kus me kõik üritame rakendada meetmeid, millel oleks hoopiski vastupidine mõju. tänan suur tänu, härra Tannok ja järgmisena saab sõna proua Piedikäinen. austatud äh, president, meil on vaja ressursitõhusust äh, ka äh, siin toiduainete valdkonnas, mitte ainult elektroonikaromude valdkonnas. ma toetan seda väga head raportit, mille lähtepunkt seisneb selles, et meil on vaja võtta samme kõikides äh, toiduaine ahela etappides äh, kui me räägime ladustamisest, transportimisest ja ka sellest, milliseid põllumajandusvaldkondi me toetame, me peame kindlasti pöörama äh, tähelepanu sellele, et me kasutaksime äh, tervislik kõike ja kalorikkaid toiduaineid Euroopa Liidus. tähtis on vähendada ka toiduainete tootmise mõju keskkonnale. suur tänu! Mrs... Äh, suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Pasescu. tänan, president mina hääletasin kolleeg äh, Bove raporti poolt, äh, kuna ma olen arvamusel, et äh, põllumajandusturul peab hinna, hinnamehhanism tagama kasumi võrdse jaotuse. praegu ei ole meil aga piisavalt teavitust selles valdkonnas suured ettevõtted mõjutavad turgusid, inimeste ostujõud on langenud ääremaadel ja mägedes tegutsevad talunikud on kehvemas olukorras, nad peavad äh, loodustingimustest tulenevalt investeerima rohkem transporti ja toodete ähm, säilitamisesse ja milliseid äh, kompensatsioone me peaksime pakkuma nendele talunikele. Neile tuleb äh, pakkuda ka infot ja juurdepääsu rahadele, mis on tõukefondidest elat-, eraldatud äärepoolsemate piirkondade talunikele härra Jaar, palun härra president, põllumajanduskomisjoni algatusraportiga juhime me tähelepanu väga olulisele probleemile põllumajandusvaldkonnas. tootmishinnad on kasvanud kiiremini viimastel aastatel kui müügihinnad ja poliitika peab sekkuma, kui turutingimused ei ole enam õiglased põllumajanduses eksisteerib meil see probleem, et ühest küljest on meil palju äh, põllumajandusettevõtjaid, siis meil on äh, keskmise suurusega äh, töötlemise ettevõtted ja jaekaubanduses on meil väga suured tegijad ja põllumajandustootjad tihtipeale on nõrgemal positsioonil võrreldes nendega põllumajandustootjatel ei ole võimalik tihtipeale hinnas äh, läbi rääkida, äh, sellepärast et teises otsas äh, sõlmitakse kartellikokkuleppeid täna. suur tänu, härra Jaar ja järgmisena härra Kelly. tänan, president. veel kord, mul oli suur heameel hääletada selle raporti poolt, osalesin rõõmuga aruteludel ka täna hommikul ja meiepoolne diskussioon oli väga hea. me tegeleme üliolulise probleemiga. hargmaiste ettevõtete poolt saavutatud kasum on äh, tähtis äh, teema, eriti arvestades seda, et põllumajandustootjate kasum on väga väike või on see olematu me peame midagi tegema, me peame korrigeerima neid äh, praegu levivaid äh, halbu praktikaid nendes võtmetähtsusega sektorites. olukorda tuleb muuta, me peame põllumajandustootjaid võrdselt kohtlema. selline lähenemine on vajalik, kuna praegu kontrollivad turgu mõned suured ettevõtted ja see ei ole võrdne olukord. tänan, härra Kelly ja nüüd äh, läheme järgmise raporti juurde, mis puudutab toidu tarneahela tasakaalustamatust ja sõna saab jällegi kolleeg Kelly. tänan. siin on tegemist nüüd äh, kahe sarnase teemaga me tõesti peame tähelepanu pöörama tootjate tasandile ja hargmaiste ettevõtete tasandile, kõigil peavad olema võrdsed tingimused toiduaineahelas. tegemist on äh, olulise ülesandega, mille me peame lõpule viima. tänan, härra Kelly ja nüüd Euroopa Liidu kosmosestrateegia väljatöötamine, seoses sellega saab sõna härra Hännon. suur tänu, härra president. kosmos on alati ähm, tekitanud teatud Euroopa integratsionistide puhul uusi unelmaid. kosmose läbi, kosmosevallutuste läbi saab justkui suurendada Euroopa rolli maailmas. president Chirac näiteks ütles Galileo projekti puhul, et see läbi lõhutakse, lõhutakse USA tehnoloogiline imperialism ähm, ning samuti on saadetud juba esimesed prantslased kosmosesse, kuigi on arvatavasti vaja teha valitsustevahelist koostööd, et, et ta sealt ka tagasi tuua. kosmos iseloomustab täpselt seda, milline on Euroopa Liit. ebamaine, üksteisest kaugenenud ning isegi nüüd, kus me oleme vajunud sohu, teie, minu föderalistidest sõva, sõbrad, unelete edasi. suur tänu. järgmisena härra Tänak. mikrofon. mina hääletasin Patrick Schiller raporti poolt ilmselgelt on kasulik, kui Euroopa Liidu liikmesriigid koordineeritava, koordineerivad oma kosmosestrateegiat, meie inseneride eh, koostöö aitab parandada meie kosmosetehnoloogiat, see tuleb kasuks meie majandusele ning kodanike elukvaliteedile, näiteks GPS-i eh, navigatsioonisüsteem, eh, mida kasutavad miljonid liiklejad, seda saab edasi arendada ja näiteks kaasata sinna ka kaubalaevandus mis mängib väga olulist rolli Euroopa Liidu majanduses. samuti tervitan ma Euroopa seiresüsteemi, mis puudutab näiteks maaseiret ning äh, keskkonnaseiret. GMES-i aga hakatakse rahastama mitmeaastasest äh, mina soovin, et seda hakatakse rahastama mitmeaastasest finantsraamistikust, mitte et sellele eraldatakse eraldi ähm, eelarve, nagu seda soovib komisjon. Äh, see oleks tervitatav, võttes arvesse praegust raskest majanduslikku olukorda. suur tänu, järgmisena proua Kay Swinburne. suur tänu, president. see raport kosmosestrateegia äh, kohta teeb mitmeid mõistlikke ettepanekuid, see on valdkond, kus me saame ühiste ressursside läbi kaugemale jõuda Euroopa Liidu kosmosestrateegia koondab meie ressursid ja teadmised selleks, et me saaksime teha innovatiivset progressi, eh, mis tuleb kasuks nii Euroopa Liidule kui mujal, muule maailmale. me oleme väga, elame konkurentsivõimelises kon-, konkurentsitiedases maailmas ning meil on tarvis kasutada ära kosmosetehnoloogiat igapäevaste seadmete jaoks meie kodanikele see, meil, me saame selle tehnoloogia läbi juurdepääsu iseseisvalt kosmosele, mis on meie tuleviku jaoks oluline, samuti on see oluline Galileo, meie satelliitnavigatsioonisüsteemi jaoks, seega see on valdkond, kus Euroopa Liit toob kaasa tõesti lisandväärtuse. suur tänu, proua Swinburne! järgmisena koroonaraport ja toidu raiskamise küsimus, härra Hännan. suur tänu, president. Lukašenka diktaatorlus Valgevenes on selline, mida kirjeldatakse viimase nõukoguliku reliktina Euroopas, aga vaatagem ÜPP-d, meil on kesksed plaanid, riiklik toetus hindadele, regulatsioon, me oleme pidevalt rääkinud äh, ühise põllumajanduspoliitika vastu, see kahjustab tõesti meie siseriiklikku põllumajandust, see, see on ebaproportsionaalne, selle mõju on inflatsiooniline meie majandustele, moonutatakse stiimuleid meie maapiirkondades ning eriti muutub ra-, raskemaks selliste riikide olukord, kes impordivad toitu, nagu minu kodumaa. aga eriti häiriv on see, et suunatakse raha teatud sorti inimestele meie liikmesriikides, nad ei pruugi olla üldse talunikud. Need on inimesed, kes, kellel ei ole maaga enam mingi, mingit pistmist, need on äh, riikliku sektori äh, ametid, vabaühendused ning lihtsalt rikkad inimesed. Euroopa Liit on seeläbi nüüd ostnud endale võimsate inimeste toetuse igas liikmesriigis. see on võib-olla tõesti kõige parem mehhanism Euroopas selleks, et ümber jaotada raha vaestelt rikastele, aga me peame selle süsteemi üle vaatama. suur tänu, härra Tänak! aitäh! koos oma fraktsiooniga toetasin minagi koroona raporti muudatusi. majanduskriisi ajal ning olukorras, kus maailma eh, rahvastik eh, kasvab kiiresti ning eh, Aafrikas on nälg, peame me vähe, vähendama toidu raiskamist parimate tavade vahetamine on oluline, samuti parem koordineeritus liikmesriikide vahel. üks olulisemaid küsimusi, mis siin raportis välja on toodud, on see, et reeglid, eh, mis puudutavad eh, madal, eh, odavate toiduainete müüki supermarketistes, ei ole ühtlustatus liikmesriikides liik-, supermarketid võiksid müüa odavamalt toiduaineid, mille säilusaeg hakkab lõppema ühend-, äh, kuningriigis see nii on, mõningates liikmesriikides, uskudega või mitte, on keelatud selline odavam müük, seetõttu on täiesti mõistlik lahendus äh, ära keelatud. ma loodan, et nendes liikmesriikides olukord muutub, lõpetuseks nõustun kolleeg Händaniga, ÜPP reform on hädavajalik ka tulevikus, suur tänu. härra Piiber. tänan, härra president. ma hääletasin hea meelega selle raporti poolt. umbes äh, üheksakümmend miljonit tonni toiduaineid iga aasta maandub Euroopa Liidus prügikastis. on väga kahetsusväärne, et äh, praktiliselt äh, pooled toiduained muutuvad jäätmeteks, Euroopa Komisjon peaks äh, selle praktika põhjuseid äh, analüüsima ja me peaksime analüüsima ka liikmesriikide vahelisi erinevusi selles valdkonnas. meil tuleb rohkem poliitilist vastutust äh, kanda võtta. üks teema, millele tähelepanu pöörata, on tihtipeale toiduainete äh, kõlblikkustähtaeg, tihti seal pingutatakse üle Poolas öeldakse, et äh, soovitatakse tarbida teatud kuupäevani, aga Austriast lähenetakse sellele sama paindlikult ja nende riikide praktikast tuleks õppida. proua Helena Pasescu, palun. tänan, president. ma hääletasin raporti poolt härra Corona raporti poolt. meil tuleb äh, kindlasti saavutada põllumajanduses uus kvaliteeditase ja piirata raiskamist, nii et meil oleks äh, palju tervislikke toiduaineid. niimoodi me saame tagada toiduga kindlustatuse nii Euroopas kui ka kogu maailmas Euroopa Liidus äh, visatakse inimese kohta sada kaheksakümmend kilogrammi toiduaineid äh, prügikasti, samas Somaalias inimesed kannatavad nälja all. alatoitumuse all kallat-, kannatavate inimeste arv on äh, suurem kui kunagi varem ja kaks tuhat kolmteist võiks olla toidu raiskamise võitlemise aasta. Peeter Jaar, palun Euroopa Parlament äh, tegeleb siin väga olulise teemaga, milleks on äh, toiduainete raiskamise vältimine. praktiliselt äh, pooled toiduained ei jõua Euroopa Liidus sinna, kuhu nad jõudma peaksid, ehk siis tarbija toidulauale, vaid nad visatakse hoopiski ära. sarnaselt kolleeg Piiberiga toonitan ma, et me peame olema selles küsimuses äh, leidlikumad, raport on kindlasti samm õiges suunas. aga meil on vaja tõesti käega katsutavaid ja toimivaid äh, tegevusi. me peame kindlasti lõpetama ka praeguse toiduainete ringkäitlemise, sellepärast et äh, siin osad ütlevad, et need toiduained, mis inimtoibuks ei kõlba, kõlbavad kindlasti loomade toiduks, aga nii see ka tingimata ei ole. proua Swinburne, palun. tänan, härra president, arvestades seda, et äh, talunikud äh, on surve all toota rohkem toitu, vähemate kuludega, siis äh, kindlasti tuleb tähelepanu pöörata äh, ka sellele, et toiduaineid ei äh, raisataks. praegu on meid siin maakeral seitse miljardit, kaks tuhat viiskümmend aastal saab meid olema üheksa miljardit. nii et meil tuleb kindlasti levitada parimaid praktikaid, kuidas vähendada toiduainete raiskamist meil tuleb luua vastav võrgustik äh, selleks, meil äh, tuleb äh, panustada mitmetele valdkondadele selle saavutamiseks. tööstus peab ähm, andma siin oma panuse, et vältida raiskamist, eriti just pakendamise valdkonnas, me peaksime olema innovatiivsemad ka selles osas, kuidas kasutada ära paremini peagi riknevad toiduained samas peame olema ettevaatlikud, et me ei koormaks äh, turulahendusi üle liiga laialdase regulatsiooniga. ja nüüd kolleeg Kukan. tänan, härra president. toiduainete raiskamine on kasvav probleem Euroopa Liidus, mis puudutab kogu toiduaineahelat siinkohal tervitan Euroopa Komisjoni poolseid ettepanekuid mis puudutavad äh, raiskamise vähendamise äh, eesmärke aastaks kaks tuhat kakskümmend. loodetavasti äh, täna vastu võetud raport aitab meil jõuda sellele eesmärgile. tervitan volinik Potočniku sõnu, et antud olukorras, kus paljud riigid kannatavad toidupuuduse all, siis äh, toidu raiskamine Euroopa Liidus on äh, moraalselt, majanduslikult ja keskkonna seisukohalt äh, täiesti vastuvõetamatu. inimesi tuleks paremini teavitada sellest, miks raiskamine tekib ja kuidas seda vältida. ma toetan parlamendi ettepanekut äh, et kaks tuhat kolmteist oleks äh, toiduainete raiskamise vastu võitlemise aasta, niimoodi me saaksime tõsta teadlikkust selles küsimuses. suur tänu, härra Kukan ja lõpetuseks härra Kelly. tänan, president. ma uurisin seda teemat ja mind šokeerisid arvud. paljud äh, kodumajad pistamised äh, raiskavad äh, niimoodi äh, toitu ära visates tuhat eurot aastates, eurot aastas ja see on väga suur summa, meil tuleb midagi selles osas ära teha ja. ja kuuskümmend protsenti toidust, mis on ära visatud, ei olnud tegelikult äh, riknenud äh,. meil äh, tuleb äh, kindlasti tõsta tarbijate teadlikkust äh, selles valdkonnas. kui me toodame toiduaineid, siis äh, see kõik põhjustab ka kasvuhoonegaaside heitmeid, mida ei ole siin arvesse võetud ja kindlasti tuleks rohkem tähelepanu pöörata ka biomassi tootmisvõimalustele. tänan, härra Kelly ja viimasena saab sõna härra Rebo tänan president ja õnnitlen teid esimeseks asepresidendiks äh, valimise puhul. mina hääletasin selle raporti poolt. kaheksakümmend miljonit Euroopa Liidu kodanikku elab allpool vaesuspiiri, nad võitlevad ellujäämise nimel ja samas üheksasada miljonit inimest üle kogu maailma kannatavad alatoitumuse all, siis äh, samal ajal me viskame Euroopa Liidus ära toitu eh, saja kaheksakümne kilogrammi määral inimese kohta ja mina muide kaalun sada kakskümmend kilogrammi. ühesõnaga, see praegune praktika on eh, majanduse ja keskkonna ja eetika seisukohalt eh, vastuvõetamatu. kui nüüd visatakse söömiskõlblik toit ära, siis selle tootmiseks tehtud pingutused, ka keskkonna saastamine on kõik täiesti asjata, nii et äh, põhimõtteliselt äh, siin on tegemist äh, sama olukorraga, kui me viskaksime raha otse prügikasti. suur tänu, härra Repo. ma olen saanud nõukogult arvamused, mis on võetud vastu esimesel lugemisel